Ladies and gentlemen. daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele ja äh, palume, et ka fotograafid paneksid oma kaamerad ära, nii et, et me saaksime kuulamisega algust teha. Äh, mõned saadikud veel otsivad oma kohti tere tulemast, äh, härra Andrus Ansip, äh, komisjoni asepresidendi kandidaat, kes hakkaks vastutama digitaalse ühtse turu eest. tahaksin tervitada ITRE komisjoni ja kodanikevabaduse komisjoni ning kultuurikomisjoni liikmeid samuti äh, paljusid äh, siseturu äh, komisjoni liikmeid ja see viimane komisjon on siis selle kuulamise juhtkomisjoniks. kuulamine peaks võimaldama saadikutel otsustada, kas kandidaat on piisavalt kvalifitseeritud, et olla volinike kolleegiumi liige ja kas ta on piisavalt kvalifitseeritud, et täita talle määratud ülesandeid kooskõlas äh, komisjoni ametisse nimetamise suunistega hindab parlament volinikukandidaate nende üldise pädevuse, kompetentsuse ning Euroopale pühendumuse nimel, samuti hinnatakse nende suhtlemisoskust ning nende teadmisi konkreetsest vastutusalast. me kõik teame, et äh, härra Ansip on enne kuulamist vastanud kirjalikult ettevalmistavatele küsimustele ning need vastused on saadikutele välja jagatud kõigis keeltes tegemist on avaliku kuulamisega, seda kantakse üle in internetis paljudele inimestele ka väljaspool siin saali, tahaksin ka neid tervitada. selgitaksin nüüd, kuidas see kuulamine toimub. volinikukandidaat kõigepealt saab viieteistkümneks minutiks sõna ning äh, lõpuks on tal võimalik äh, teha veel viieminutine kokkuvõte ja kahe sõnavõtu vahele jääb nelikümmend viis küsimust saadikutelt. Äh, iga küsimuse jaoks on ette nähtud kolm minutit, üks minut küsimuse esitamiseks ja kaks minutit vastamiseks ning ma palun, et kõik ajast kinni peaksid. see on väga oluline. tõlge on olemas kahekümne kolmes keeles seega on kõigil kõnelejatel võimalik kõnelda oma emakeeles. mul on palutud inimestele meelde tuletada, et selleks, et tõlgid saaksid oma tööd teha hästi, ärge palun kõnelge liiga kiiresti, sest muidu võib teie tõlkimisega tekkida probleeme. ja nüüd ma paluksin, et volinikukandidaat Andrus Ansip